Herr Präsident! Schnelle, geh aus dem Weg. Darf Sie bitten, Platz zu nehmen? ma palun, et te võtaksite kohad sisse, mu daamid ja härrad. kaheteistkümnes veebruar, siis me katkestasime oma istungjärgu ja nüüd me jätkame sellega. protokoll ja heaks kiidetud tekstid kaheteistkümnendast veebruarist on olemas, kas kellelgi on vastuväiteid esitada? sellega on